kuulutatud äh, Euroopa Parlamendi täiskogu istungi taas avatuks ja protokoll ja vastu võetud tekstid äh, kahekümne neljandast maist on olemas, kas kellelgi on vastuväiteid protokolli osas? ei ole, sellisel juhul on see protokoll vastu võetud. lugupeetud kolleegid, tervitan meie külastajate tribüünil delegatsiooni USA